kallid kolleegid, nüüd on hääletamise aeg. kallid kolleegid, esimene hääletus puudutab proua Regneri raportit. Eh, võtta ära puutumatus Steve Proalt.